Ja. ja. Hezké odpoledne, kolegové, dovo- tere õhtust, mu daamid ja härrad. alustame pärastlõunase istungiga. enne, kui me päevakorra juurde asume, peame vastu võtma protokolli ning need tekstid, mis eilsel istungil vastu võeti tekstid on teile välja jagatud, kas kellelgi on mingeid märkusi? kui ei ole, siis oleme protokolli heaks kiitnud. ja nüüd saame juba jätkata esimese päevakorrapunktiga täna pärastlõunal. meil on kolm resolutsiooni eelnõu Nicaragua kohta ja aega kaotamata ma annan nüüd sõna autoritele. esimesena härra Boguslav Soonik, palun ma tänan, härra president. Ortega, praegune president näitab, et midagi ei ole muutunud võrreldes vanade kommunistlike aegadega, kui ollakse võimule saanud, siis väga raske on sealt lahkuda. ja aastal kaks tuhat kuus valiti härra Ortega eh, presidendiks, sandinistid tulid tagasi võimule. ja kohe hakkas ta taga kiusama ja ähvardama. Need meetodid on talle hästi tuttavad. Eh, ta kasutab salapolitseid samamoodi nagu talitatakse Kuubas ning